Äh, lähtuvalt sellest, milliste poliitiliste erakondadega parasjagu kontakte sõlmitakse, ma arvan, et kõige olulisem meie jaoks on äh, Euroopa ja Ukraina kõige tihedamad suhted äh, kõige olulisemal kohal. ja järgmisena härra Campbell-Benham